head kolleegid, paluksin teid äh, asuda oma kohtadele. ja enne kui me tervitame siin kolleege Claude Moraesi ja Ingeborg Gresslet, et ühiselt läbi viia kuulamine vahetame arvamusi Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektoriga tahaksin äh, mõned ametlikud asjad ära ajada, mis puudutab eelarvekomisjoni. kui vastuväiteid ei ole, siis äh, on päevakord kinnitatud kõigepealt. ja kolm teadaannet. kõigepealt minu raporti hääletus, mis puudutab Brexitit, on edasi lükatud. Äh, ootame siis nõukogu samme kõigepealt eelarvekomisjoni erakorraline istung toimub sellega neljapäeval, üheteistkümnendal aprillil hommikupoolikul, kuid ma ei oska teile hetkel öelda, kas see koosolek ikka toimub või mitte. kõik oleneb äh, äh, kümnenda aprilli ülemkogu kohtumisest ja otsustest, mille langetab Briti valitsus ja parlamendi alamkoda tänasel koosolekul koordinaatorid otsustasid lihtsustatud menetlusega vastavalt artikli viiskümmend lahendada punkt seitse meie päevakorras, mis puudutab äh, Euroopa Investeerimispanga kodukorda, äh, mil, mis on seotud äh, Poola ja Rumeenia kapitali kasvuga pärast Brexitit ja seda arutame me homme selle raportööriks on proua Karde Saabal. Eideri arvamuse projekt on edastatud meie komisjoni liikmetele. ja tuletaksin meelde, et viimane eelarvekomisjoni koosolek praegusel ametiajal toimub kolmapäeval, viiendal juunil kell kolmteist kolmkümmend ja siin me arutame eelarveprojekti aastaks kaks tuhat kakskümmend ja paranduseelarveid mis siis puudutavad käesolevat aastat, äh, ja kohal on volinik Oettinger ja pärast seda koosolekut siis viiendal juunil toimub äh, meil ühine koosviibimine selleks, et, äh, et tähistada viie, viieaastase, viie aasta pikkuse koostöö lõppu. saadame teile päevakirja ja kutsega peatselt edasi olete saanud ka äh, seitsmenda märtsi, kaheksateistkümnenda märtsi ja kahekümne viienda märtsi koosolekute protokollid, olete kindlasti suure tähelepanuga neid lugenud ja kui vastuvõtjaid ei ole, siis need kolm protokolli on sellega kinnitatud. ja nagu ma öeld-, ütlesin vist koosoleku algusel, tänane mõttevahetus, selle oleme korraldanud ühiselt koos kodanikuvabaduste justiits- ja siseasjade komisjoniga ning äh, eelarve kontrolli komisjoniga ehk siis libe ja konti komisjonidega. see mõttevahetus on suurepärane võimalus arutada tervet rida olulisi teemasid härra Leggeriga, kes on Frontexi, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektor, see amet asub Varssavis. tere tulemast härra Leggerile ja kui Claude Moraes soovib sõna, annaksin talle sõna siinkohal. suur tänu. esimees härra Jean Artui, kolleegid, härra Legeri, libe nimel tahaksin teid tänada märtsikuise kirja eest, kus te rääkisite ameti jätkumeetmetest vastavalt libe otsusele aasta kaks tuhat seitseteist eelarve kinnitamise osas. Ter-, kirja, ma kirjutan kirja sisu ja meil on hea meel täna mõtteid vahetada. meie komisjon on väga huvitatud edusammudest aastal kaks tuhat kaheksateist ja pärast seda ja eriti tahame öö, operatiivväljakutseid ja nende kasvu arutada. tähtis on seda arutada ka siinkohal koos eelarve komisjoni, eelarve kontrolli komisjoniga ja selle lühikese avalduse järel annangi, ma arvan, sõnajärje tagasi Jean-Martile. aitäh, see on tõsi, et Frontex on olnud meie mõttevahetuse teemaks, sageli on toimunud ka avalik arutelu. ja mind ei üllataks ka, et eelseisvas valimiskampaanias rändeteema on paljude arutelude keskmes äh, eelarve ja eelarvemenetluses on Frontex meile endiselt teinud muret, e-, mis puudutab ka tema mandaati järgmise finantsperioodi ajal, kuna vahendid rubriigis kolm iseenesest muutub iga-aastast menetlust. ja nüüd me oleme juba kavandamas järgmist eelarvet aastast kaks tuhat kakskümmend see teeb meile muret nii rakendamise kui eelarve täitmise osas, kaasa arvatud eelarve täitmise kinnitamise osas ja inimressursside osas, see on eriti tundlik küsimus detsentraliseeritud ametite jaoks, eriti kui tuleb värvata kümme tuhat tööt-, kaastöötajat. ärgem unustagem ka mõnikord dramaat-, dramaatilist olukorda, kus millega puutuvad kokku piiri, välispiiridel Euroopa Liidu piirivalvurid härra Frontexi tegevdirektor, soovime kuulda nüüd teie ülevaat-, ülevaadet teie ameti praegusest olukorrast, teie kavadest ja teie võimekusest oma ressursse suurendada ja milliseks tähtajaks see tundub olevat tehtav teie silmis? on, teil on sõna umbes kümneks minutiks, härra, härra tegevdirektor aruanne aasta kaks tuhat kaheksateist kohta on kolleegidele ka laiali jagatud ja teil on siis sõna. Merci, monsieur le president. suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksin ma tänada kõiki kolme komisjoni, eelarvekomisjoni, eelarve kontrolli komisjoni ja libe komisjon selle võimaluse eest tutvustada ameti tegevust, alustaksin meie teg-, erinevatest tegevustest ja muudatutest, samuti räägiksin ohtudest ja võimalustest ning räägiksin küsimustest, mis on seotud juhtimise ja haldusega, meie siseküsimustega, mis loomulikult väga huvitab eelarvekomisjoni, eelarve kontrolli komisjoni. ja lõpetuseks mõned äh, märkused ka vastutuse kohta parlamendi ees. nüüd esiteks ähm, tegevusalased saavutused, kaks tuhat kaheksateist raport, mis on ka laiali saadet, tehtud, näitab, kui ulatuslikud on olnud meie tegevused. üksteist tuhat piirivalvurit kokku on olnud kaasatud erinevatesse Frontexi tegevustesse aastal kaks tuhat kaheksateist. võib öelda ka, et alates ka aastast kaks tuhat kuusteist ja viimase kolme aasta jooksul niisiis on Frontexist tõepoolest saanud Euroopa piirivalve ja rannikuvalveamet kakskümmend üks laeva on meil igapäevaselt töös kolmsada nelikümmend viis tagasipöör-, tagasisaatmise lendu ebaseaduslikult Euroopa Liidu territooriumil viibijatega, seda on neli korda rohkem kui aastal kaks tuhat viisteist, tagasisaatmise aastal kaks tuhat kaksteist saatsime tagasi kaksteist tuhat viissada inimest, neli tuhat piirivalvurit äh, said koolituse aastal kaks tuhat kaheksateist, seda on kolm korda rohkem kui kaks aastat varem üksteist sideametnikku liikmesriikides, oleme juba, juba teise haavatavuse uuringu teostanud ja, ja va-, ja vaatame kolmandate riikide suunas, valmistades ette Lääne-Balkani operatsiooni, mis algab siis kevadel kaks tuhat üheksateist. laiendasime ka oma tegevusi Aafrika mandril sideametnikud on meil Nigeris näiteks, meil on ka Senega, Senegali ja Egiptusega käimas kõnelused, uus finantsraamistik, uus finantskava on meil nüüd, see võimaldab meid lihtsustada ja ratsionaalsemaks muuta äh, ameti juhtimist, nelisada finantstehingut aastal kaks tuhat kaheksateist, varem oli meil neid tuhat kaheksasada, nii et me oleme oluliselt lihtsustanud oma haldustegevust, see jätkub ja meie sisekommunikatsioon on samuti edenenud selleks, et meie töötajad võiksid äh, tõepoolest kõigega pidevalt kursis olla. amet ei ole täna aga enam lihtsalt tuletõrjebrigaad, brigaad, mis kriisi ajal tuletõhjuseid kahju, kustutab, kuid tõepoolest oleme amet, mis on suuteline äh, kaasaegset võimekust üles ehitama, haldama välispiireid integreeritult haldama Euroopa Liidu välispiiri alates aastast kaks tuhat viisteist kolme koma viie kordistunud on meie operatsioonide, operatsioonide ulatus, see vastab ka meie inimressursside kasvule, eelarveressursside kasvule. ja nüüd räägiksin põhjalikumalt ametis toimunud ümberkorraldustest, mis algasid aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist. amet täitis edukalt oma uue mandaadi ja korraldas oma tegevuse sisemiselt ümber, oli osutus vastupanuvõimeliseks ja lii-, liidrivõimeliseks ja osutusvõimeliseks koha, kohanema kiire kasvuga, uued juhid, direktorid, osakondade ja sek-, sektorite juhid võeti tööle, nii tek-, nii tekkis uus võimekas juhtkond, kes oli valmis uuteks väljakutseteks. liidrid läbisid koolituse, uus äh, ettevõtte kultuur, uus vastutuskohustus ilmnesid, toimusid äh, suured sisemised muutused, uus ülesehitus, uued sisekorrareeglid, kiired äh, värbamised, uued äh, juhid, uus juhtimiskultuur, kokkuvõttes tänu sellele suutis amet kõik oma uue, uued ülesanded täita uue mandaadi ajal. ma täielikult teadlik ka suurt, suurest kasvust, mis seisab endiselt ees. me tahame jätkata samas vaimus igasuguste tulevaste muutuste valguses. eelarve kasvuga kaasnes tõhususe ja tulemuslikkuse poole püüdlemine. järelevalve varad näitavad, kuidas ühe sama varustusega saame erinevaid korrakaitsekogukondi teenida ning erinevaid eesmärke. näiteks keskkonnakuriteed, ebaseaduslik tegevus Euroopa naabruses. sise sisestruktuuride ümberkorraldamine on olnud meile prioriteediks. sisearuandlus, tulemused, tulevikusele, kes, tulemuslikkusele keskendumine ning kaasaegsele juhtimisele keskendumine, tõhususe kasv ning samuti suurem läbipaistvus ja vastutuskohustus. samas tagades selle, et me täidame kõiki reeglid ja eeskirju. uus delegeerimine ja, ja edasidelegeerimise süsteem äh, võeti vastu ja mina delegeerisin, mina asut-, lõin süsteemi, mis on selline, nagu ta peab ka tõepoolest olema uues Euroopa Liidu finantsraamistikus. lähiaastatel amet jätkub, jätkab proaktiivselt tägu suurenevale reaktsioonivõimele, mis iganes kriisid võiksid tekkida. tahame ka olla järjest suutlikumad toetamaks liikmesriike. on loomulikult võimalused ja ohud. amet tegutseb väga muutlikus ja, ja muutuvas keskkonnas, piiride, piirihaldus ei ole mitte eesmärk iseenesest, see on oluliseks vahendiks selleks, et Euroopa poliitikaid ellu rakendada ja kaitsta kodanike huve sellistes valdkondades nagu julgeolek, ränne ja majandusareng. seepärast integreeritud piirihaldus on niivõrd keerukas nähtus ja tema teostamine meie ameti ja siseriiklike ametivõimude jaoks nii keerukas ülesanne. Euroopa äh, poliitikud ja otsustajad on väga hästi mõistnud integreeritud piirihalduse rolli ja vajadust tõhustada Frontexit mitte ainult läbi õiguslike muutuste mandaadis, aga ka, aga ka andes talle tõelise tegevussuutlikkuse. praegused arengud võimaldavad ametitel ja siseriiklikel ametiasutustel äh, vaadata tulevikku. me oleme palju proaktiivsemad, vastupanuvõimelisemad nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil. meie uus moodus operandi tugineb situatsiooni teadlikkusele, mis on kasvanud ja oleme paremini analüüsinud Euroopa, õppinud analüüsima välispiire ja piirilähedasi alasid, meil on paranenud järelevalvevahendeid ja samuti kasutame paremini statistilisi andmeid Euroopa Liidu infosüsteemidest. see kriitiline inform-, see tähtsusega informatsioon võimaldab meil juba välja kujundada kümmet tuhandet ja võima-, ja võimaldab meil paremini kasutada Euroopa Liidu vahendeid integreeritud piirihalduseks. Standing pool on ehk alaline reserv, võimaldab paremini vastata nii liikmesriikidele kui amet, kui ameti vajadustele, nagu meie hinnangud ka näitavad. peame tegutsema tõelise Euroopa piiri- ja rannikuvalvena, peame tagama sidususe, terviklikkuse ja liikuvuse Euroopa Liidu ja liikmesriikide töötajate kategooriate vahel, peame ühise kultuuri välja arendama, ühise tööidentiteedi ja ühtsuse mis on, läheb palju kaugemale kui vormirõivastest või muudest sümbolitest. jätkame koostööd liikmesriikidega al, algatades äh, värbamisi, karjäärikavasid, koordineeritud lähenemine liikmesriikidega värbamise osas ja koolituskeskus alal, alalisele reservile on siin tähtsal kohal. me tahame, et meie piirivalved oleks kõige paremini koolitatud üks peamistest väljakutsetest meie ameti jaoks on värvata kohaseid töötajaid kategooria üks jaoks. peame võtma arvesse erinevaid aspekte nagu pereelu, koefitsient ja üldised töötingimused. ühiselt peame vä-, väl-, peame jõulise narratiivi alusel parimaid kandidaate ligi meelitama. ja mõningad strateegilised aspektid Euroopa piiri ja rannikuvalve määrus mitte ainult ei äh, tugevda ameti mandaati, vaid annab ka olulise strateegilise mõõtme tema tööle. amet peab välja töötama integreeritud piirihalduse strateegia, tuginedes Euroopa Liidu suunistele ja teistele õigusaktidele. eelmisel aastal võtsime vastu strateegia, eelmisel nädalal võtsime vastu strateegia, mis peab nüüd ol-, olema kaasatud integreeritud piirihalduse strateegiasse. jälgime seda protsessi tähelepanelikult. me tahame olla Euroopa IBM strateegia keskmes. uuel strateegial on eesmärgiks vähendada haavatavust, tõsta turvali-, turvalisust Euroopa Liidu väli- ja head toimimist Euroopa Liidu välispiiridel ja tõsta piirivalve suutlikkust. ühise vastut-, ühise vastutuse kont-, jagatud kontekstis soovime jätkuvalt tõhustada ja hinnata äh, meetmeid ka siseriiklikul tasandil. hinnatavus, haavatavushinnang eeldab usalduslikke suhteid ja amet äh, peab seda eesmärki äärmiselt oluliseks. rääkides mitmeosast finantsraamistikust, uus MFF kolmekordistab vahendid, mis on suunatud integreeritud piirihaldusele liikmesriikide jaoks, amet teeb teatud koostööd äh, riiklike ametivõimudega ja komisjoniga selleks, et tema uus eelarve uues MFF-is äh, on vastavuses siseriiklikele, siseriiklike programmidega, see puudutab nii alalise reservi värbamist kui omavahendeid üle kahe miljardiline reserv on selleks ette nähtud ja seepärast oleme kaitsnud mõtet, et meil on vaja integreeritud äh, suutlikkuse arendamise kava, mis võtab arvesse kahte sammast Euroopa piiri- ja rannikuvalves, amet ja siseriiklikud ametid. tahame maksimaal, maksim-, kõige paremini ära kasutada Euroopa Liidu vahendeid selleks, et vi-, saaksime kaasa arvat-, saaksime ka innovaatilise projekti, kus IT-süsteemid nagu sisenemis-väljumissüsteem, ETIAS ja teised etendavad otsustavat rolli. me ei soovi ehitada Euroopa kindlust, me ehitame kaasaegset ja hästi toimivat piirihalduse süsteemi. ja lõpetuseks räägiksin suhetest parlamendiga, vastutuskohustusest ja läbipaistvusest Euroopa Liidu kodanike ees eelmisel aastal osalesin neljal libe kuulamisel ja mitmetel muudel kohtumistel, mille olid korraldanud muud Euroopa Parlamendi komisjonid ja liikmed ja ma tean, et see tegevus peab tulevikus veelgi tihenema. praegune määrus sisaldab sä-, paljusid sätteid aruandluse, aruandluskohustuse kohta parlamendi ees ja loomulikult peame väga oluliseks tähtaegadest kinnipidamist ja järjest äh, tihedamat aruandlust on institutsiooniline poliitiline roll, mida täidab Euroopa Parlament mitmeaastase programmitöö osas, kaasa arvatud eelarve täitmise kinnitamine ja aastaaruanne. ameti kasvav läbipaistvus tähendab just seda, et kodanikud saavad rohkem infot meie töö kohta. meie meie ajakohastatud ülesanded on veebilehel nüüd kättesaadavad kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes. väga sageli äh, räägitakse ametitööst seoses ebaseadliku sisserändega või pagulastega, kuid tuleksin meelde, et me töötame Euroopa Liidu kodanike heaks, tagamaks, et me ei pea mitte ainult äh, kaitsma, vaid, vaid ka tugevdama meie vaba liikumise ala. see ei ole, see ei ole iseenesestmõistetav ja et Euroopa Liit on teinud siin ära midagi väga olulist ning amet saab olla siin Euroopa Liidu operatiivseks karuks. kuna amet on kasvanud, näeme me, et meil on vaja paremat aruandluskohustust, on erinevad tasemed, kõigepealt äh, meie juhtkond, kus on esindatud nii liikmesriigid kui komisjon, siis meil on äh, finants- ja haldusinstitutsioonid, meil on Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Andmekaitse Inspektor ja loomulikult poliitilisel tasandil institutsioonid ja siinkohal parlament ja tema komisjonid on kaasatud äh, ameti üle teostatavasse järelevalvesse ja lisaks ameti inspektsiooni ja kontrolliamet, andmekaitseamet Need no, no, on iseseisvad funktsioonid, meil on ka konsultatiivne foorum, mis asub meist väljaspool, mis, mis nõustab ametit ja tema juhtkonda põhiõigustega seotud küsimuste osas. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti äh, tugevdamine rahastamise mõttes äh, toob endaga kaasa äh, Äh, suuremat vastutust ja loomulikult on minu jaoks selge siin Euroopa Parlamendi roll ja olen teie käsutuses äh, vastama küsimustele. suur aitäh teile, härra Frontexi direktor ma tervitan siin ka proua Kreslet, kes just siia kohale jõudis härra direktor, te tegelikult vastasite oma sissejuhatavas sõnavõtus kindlasti ka mitmetele küsimustele, kuid kui sobib, siis kõigepealt annaksin sõna siiski proua Hoolmeierile, kes on eelarvekomisjoni liige ning ähm, ka selle komisjoni aseesimees ja kes tegeleb ähm, finantsraamistikuga. edasi proua Kressle ja Claude Moraes. saate sõna enda ja kolleegide nimel ja saate lisada omapoolsed märkused. proua Hoolmeier, palun. tänan, äh, esimees, härra Leggeri, tere tulemast meie komisjoni. mul on hea meel selle raporti eest, mis te meile siin äh, täpselt äh, ja lühidalt ette kandsite. mind äh, huvitavad järgmised küsimused, mis puudutavad eelarvet kaks tuhat kakskümmend eelkõige, aga ka järgmisi eelarveid. nüüd äh, Frontexi tegevust äh, laiendatakse ja Frontex läheb kriisi sekkumismehhanismist üle alalise kohalolumehhanismile teatud riikides minu jaoks äh, tõusetub siin kõigepealt äh, üks äh, küsimus, mis on seotud minevikus eelarveliste probleemidega, kuivõrd kiiresti on võimalik katta personalivajadused, kui palju inimesi on saadaval, kui kiiresti on nad võimalik tööle võtta kas äh, Frontexi administratiivne võimekus äh, tuleb äh, kõikide nende muutustega toime? kas palgastruktuur on sobilik selleks, et ka vanempiiriametnikud läheksid Frontexisse tööle, mitte ainult noored. see oli ju varasemalt üks suuremaid probleeme, mis meil eelarve vallas oli. ja kolmandaks, mis puudutab tõhusust, siis kas need liikmesriigid, kus te tegutsete, on oma koostöös avatud või on endiselt äh, probleeme, et äh, Frontexit äh, üritatakse teatud valdkondadest eemal hoida, kus liikmesriik ei soovi, et Frontex ähm, kohal oleks. me tahame teada, mis tõepoolest juhtub meie välispiiridel igal pool, mitte ei taha me infot ainult äh, nende kohtade äh, osas, kuhu liikmesriik äh, Frontexi lubab minna. Frontexi mainest rääkides tuleb öelda, et elanikkonnal on positiivne arvamus Frontexist äh, tegevuse ja panuse osas. suur tänu. kas te tahaksite äkki lühidalt vastata kahele proua Holmeri küsimusele? on selge, et äh, Frontexi administratiivset võimekust tuleb tõsta, see on ka minu eesmärk. näiteks meil on uus IT-strateegia ja nagu ma juba ütlesin siis äh, meil peab olema vähem bürokraatiat ja rohkem tõhusaid menetlusi. ma olen võtnud tööle ka uusi töötajaid ja järgmistel kuudel me kindlasti äh, jätkame sellel suunal. nüüd küsimus, kas äh, me saame võtta tööle vanem piirivalveametnik, kogenud inimesi siis meil on veel äh, raskusi korrektuuri koefitsiendiga. meil äh, tuleb mõelda, kuidas sellest probleemist üle saada, aga minu eesmärk on kindlasti teha tihedat koostööd riiklike ametiasutustega, nii et meil ei tekiks siin mitte konkurents, vaid et me aitaksime teineteist. see on äh, tõesti Euroopa Äh, piirivalve huvides ju teha koostööd. nüüd küsimus, kas meid hoitakse teatud probleemidest eemal. meil on parem ülevaade, meil on nõrkade kohtade analüüs, mis on aidanud meid edasi, aga võime teha teisi edusammegi tulevikus. härra Kaier, palun. tänan ka minu poolt äh, tere tulemast siia, härra Legeri. minu küsimused äh, on sarnased proua Hoolmeieri omale, nii et me mõtleme siin eelarvekomisjonis samalaadselt. poliitikas on ju nii, et äh, soovitakse, et otsused rakendataks kiiresti ja nüüd otsustati, et maksimaalselt kümme tuhat ametnikku Äh, peaks olema piisav arv ja ülehomme nii-öelda peaks nad olema valmis. mina tahaksin seoses sellega küsida sama, mis Monika. kus maal te olete haldusküsimusega? kas äh, te soovite ajapikendust, et neid otsuseid äh, rakendada? kas äh, teil on äh, lahendamisel koefitsiendi küsimus lähtuvalt ka asukohast äh, Varssavis? Claude Moraes rääkis teemal Deep Performance Indicators ja oleks tore, kui te ka selle kohta oskaksite midagi öelda hästi, sama täpselt siis võib-olla saate vastata kui eelkõnelejale. mis puudutab ajaplaani, siis tuleb öelda, et me oleme ettevalmistavate töödega juba alustanud. see suur hulk piirivalvureid tuleb tööle võtta ja selleks on vaja tihe koostöö liikmesriikidega, me ei saa siin lubada mingit konkurentsi meil on nüüd äh, paigas sisestruktuur agentuuris, meil on viis osakonda Frontexis ja nende osas on ettevalmistustöö ära tehtud. nüüd äh, meil tuleb äh, liikmesriikidega rääkida läbi ajaplaani osas peame saavutama selle, et me saame võtta tööle kogenud piirivalveametnikke ja keskmises perspektiivis ja pikas perspektiivis peame panustama ka noortele piirivalveametnikele, nii et nad õpiksid meie juures, mida tähendab Euroopa piirivalve ja et nad siis äh, töötavad paar aastat äh, riiklikus süsteemis ja siis tulevad jälle tagasi meie juurde Need küsimused tuleb liikmesriikidega läbi rääkida. me saame loomulikult kohe alustada, aga oleks hea, kui meil oleks natukene rohkem aega ja ma saan aru, et aastani kaks tuhat kakskümmend seitse on meil aega teatud eesmärkide äh, osas. mis puudutab neid äh, key performance äh, indikaatoreid, siis äh, võin öelda, et me hindame oma missioonide kontseptsiooni ja meil tuleb äh, seda kontseptsiooni natukene muuta ja kohandada. meil äh, on ka indikaatorid äh, mõõtmaks seda, kuidas riiklikud ametiasutused kasutavad ja hindavad meie teenuseid. aitäh! suur aitäh. nüüd on sõna proua Kresslel, palun. tänan, härra Lešeri, suur tänu siia tulemast. ma oleksin täna teid hea meelega kuulanud nädalavahetusel, mõtlesin selle peale olin äh, reedel Saksamaa Ametiühingute Liitu üritusel ja seal me rääkisime ka Frontexist ja seal mulle öeldi, et Frontex üldse ei päästa migrante. ma just äh, nägin siin, et kakskümmend seitse tuhat äh, migranti on äh, päästetud, aga kus täpselt, kuhu nad viidi? Te olete tegelikult palju rohkem päästnud kui pärast tagasi saatnud, et millise, milline on seal see täpne arvude suhe ja mis puudutab Varssavi koefitsienti, siis Luksemburgi koefitsient oleks loomulikult parem, aga see probleem peaks olema ületatav sellepärast et ametnikud ei äh, tööta ju kõik äh, otseselt äh, Varssavis, siin on tegemist lihtsalt arvutusliku käiguga inimeste jaoks, kes võib-olla on missioonil hoopis kuskil mujal. tavaliselt peaks ju lugema see koht, kus nad reaalselt tööd teevad. see oli teine küsimus ja edasi need kümme tuhat äh, töökohta, millest siin räägitakse. ma tahaksin teada, mis on äh, kulud ametikoha kohta ja ma tahaksin teada äh, brutokulu, kõik kokku. härra direktor, palun. suur tänu, härra esimees. Äh... me paistame migrante, inimesi, loomulikult äh, nägite seda arvu. mis puudutab äh, piirivalvet äh, Vahemerel, siis äh, eelkõige Vahemere keskosas äh, Kreekas, aga ka Hispaanias me päästsime eelmisel aastal kakskümmend kuus tuhat migranti. kaks tuhat kuusteist me päästsime kuni üheksakümmend tuhat migranti, see on meie kohustus ja meie ülesanne. aga see juhtub siis, kui me rakendame oma jõudu äh, piirivalve vallas. mis puudutab äh, koefitsiendi korrektuuri, siis tuleb öelda, et äh, meil on töötajaid väga erinevast rahvusest on neid, kes töötavad Varssavis, nemad on varsti vähemuses, neid on seal seitsesada ja varsti nad moodustavad ainult äh, kümme protsenti kogu äh, töötajate arvust. me peame reguleerima kohaste süsteemide abil selle ära, kuidas tagada paindlikkus. kui näiteks äh, piirivalveametnik kõigepealt töötab Bulgaarias ja siis näiteks Stockholmi lennuväljal, siis äh, kuidas seda reguleerida, mul otsest äh, vastust täna ei ole, aga asi ei ole siin ainult äh, korrektuuri koefitsiendis, mis lähtub agentuuri asukohast. mis puudutab kulusid, mis kaasnevad kümne tuhande ametnikuga, siis me ei ole seda veel kokku arvutanud, me peame sisemiselt selle arvutuse läbi äh, viima. me arendame välja ka kogu kontseptsiooni koos äh, varustusega. nii et need töötajad võetakse tööle koos äh, varustusega, seal on meie autod, seadmed. meil on võimalik kasutada nüüd ka lennukeid ilma et liikmesriigid peaksid loovutama oma lennukeid. nii et see on äh, kogu äh, pakett ja selles osas äh, tuleb meil arvutused veel läbi viia, loodetavasti saan öelda järgmisel aastal enamat. mul on veel üks küsimus, mind häirib see, et me räägime asjadest teadmata, mida see tähendab näiteks äh, välispoliitika valdkonnas äh, lähtutakse kahesajast tuhandest eurost töökoha äh, kohta, isegi kui te saavutate poole äh, osas säästu, siis on see ikkagi meeletu hulk raha, aitäh. nüüd, kui see oleks pool, siis see oleks miljard aastas, jah? Claude Moraes, palun suur tänu, esimees. ma panin tähele, et proua Kressle ütles üht-teist äh, tegevdirektori rolli kohta, Frontexi rolli kohta. homme me võtame vastu Frontexi nägemuse see on tõesti väga silmapaistev äh, muudatus, äh, kümme tuhat ametnikku aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse, loomulikult kõik hakkavad äh, kommenteerima seda ja ma tahaksin öelda tegevdirektorile, et olles kuulanud teid kodanikuvabaduste komisjonis korduvalt, oleme me tõdenud, et teil on tõesti väga meeletu tööhulk, arvestades äh, seda, milliseid ülesandeid teilt äh, eeldatakse, kui palju personali on, kui pikk on pii. Äh, teie agentuuri töö on loomulikult väga keeruline. ja on väga oluline, et meil on kohtumine eelarve, eelarve kontrolli komisjoniga. inimesed näevad seda numbrit kümme tuhat, aga nad ei kujuta täpselt ette, mis siis toimuma hakkab. ma arvan, et tänane kohtumine on oluline, sellepärast et äh, saadeti see kiri, millele viitasid proua Hoolmeier ja härra Kaier. meie toetame ja oleme toetanud juba mitu aastat äh, Frontexi personali suurendamist ja meil tuleb teha nüüd ära see töö, millele mõlemad äh, kolleegid siin viitasid. selles kirjas te vastasite väga positiivselt personaliküsimustele, palgaastmetele, millele me tähelepanu oleme juhtinud. ka Holmaier ja härra Kaier ütlesid, ma arvan, et nad on minuga nõus, et meil on vaja rohkem spetsiifilisi andmeid, sellepärast et teie amet on nüüd äh, rambivalguses, äh, võib-olla mitmeaastane finantsraamistik äh, peab äh, olema silmitsi teatavate kärbetega, aga teie amet äh, ilmselt äh, mitte, sarnaselt näiteks Europoli ja teiste prioriteetsemate ametnitega. nii et need on need aspektid, millele ka juhtisid tähelepanu kolleegid teistest komisjonidest. ja siin tuleb mängu ka läbipaistvuse küsimus, ei ole mitte kriitika, vaid lihtsalt et te mõistaksite, et need teemad, mida me tõstatame, ei ole sellised äh, üldteemad. ja need äh, teemad, millele kolleegid äh, tähelepanu juhtisid, neile tuleb vastata detailselt, et ei saaks teid hiljem süüdistada, et ei pööranud sellele piisavalt tähelepanu, ma ei tea, kas kolleegid on sellega nõus, aga oleks jah vaja natukene detailsemaid vastuseid, osaliselt me täna teie käest saime, aga igal juhul äh, homme hakkavad inimesed kõiki neid küsimusi küsima, kümme tuhat on selline ilus ümmargune arv, inimestelt tulevad küsimused ja me tahame vastuseid. ja siis nendes kolmes valdkonnas, mida mainisin. lühidalt, palun. suur tänu, härra esimees. nüüd, kui me esialgu alustasime üldsegi hindamist üle terve Euroopa Liidu, siis selgus, et piirihalduses maksumusest ei ole liikmesriikidel mingisugustki aimu. ja ma ei suutnud seda uskuda ja ma esialgu arvasin, et nad tahavad midagi varjata, nad ei taha küsimustele vastata. ja järgmisel aastal nägin jällegi oli olukord samasugune ja selgitasid siis, miks nii et nüüd see, et meil on see kümne tuhande liikmeline eh, piirivalvurite eh, kogu, siis see tähendab seda, et meil on võimalik luua ka kaasaegne piirihalduse võimekus Euroopa Liidus. ning siis Euroopa Liidu liikmesriigid ei saa lihtsalt eh, jätkata täpselt samamoodi nagu varem, vaid nad peavad ka proaktiivselt juba valmistuma tulevikuks, see tähendab seda, et tuleb kasutusele võtta ka paremad äh, kaasaegsemad tehnoloogiad, kasutada paindlikkust. minu jaoks on täiesti selge, et kui meil on see alaline kvoot kümme tuhat, siis lõppkokkuvõttes võtmesõnaks on ikkagi paindlikkus. nii et neid inimesi on võimalik kiiresti ühest kohast teise saata, näiteks võib-olla siin mingi selline hooajaline või tipphooaeg nii-öelda. Hispaanias on meil näiteks hooajaline operatsioon ja juunist augustini me abistame eh, Hispaania jõude selleks, et kontrollida inimesi, kes eh, lähevad Hispaaniast Marokosse ja, ja vastassuunas samuti. nii et eh, selliseid võimalusi on meil teisigi. loomulikult on siin ebaseadusliku sisserändega probleeme ning meie agentuur on võt-, agentuuri ülesandeks on võtta sõrmejälgi, registreerida, aidata ka mm, sisserändajate skriininguga ning äh, ka saata need tagasi, kes tagasi on vaja saata, aga siin on ka julgeolekuprobleeme. julgeoleku äh, taustakontrollid äh, näiteks äh, Schengeni infosüsteemist, ETIAS on meil samuti olemas, nii et seega on meil järjest rohkem võimalik olla kaasatud äh, ka igapäevatöösse, nii et see tähendab seda, et me ei räägi siin mitte ainult agentuuritööst, vaid ka liikmesriikide asutuste võrgustikust. nüüd järgmise viie aasta jooksul ehk siis järgmise MFF-i ajal on siin võimalik Euroopa Liidul kindlasti kaasajastada meie piirihaldusvõimekust suur aitäh, nüüd meil on jäänud veel viisteist minutit mõttevahetuseks. sõnavõtjaid on mitmeid ja loomulikult, mida lühemalt, seda parem. nii et kuulame ära kõik küsimused ja anname teile lõpetuseks sõna vastuseks proua Sargentini, kes on libe komisjonist, palun. suur tänu, härra esimees. jah, esialgu oli meil Äh, esialgu ütlen ära, et meil oli rõõm näha teid meie komisjonis vist neli korda. korra te ei saanud tulla ja korra saatsite äh, ka meile videosõnumi ja mina te, kustutasin teist üles siis saatma enda asemel keegi teine, sellepärast et järgmise ametiaja jooksul kindlasti need teemad on endiselt äh, laual, nii et ma arvan, et need videosõnumid mitte ei lahenda seda kõike nii et äh, hindame seda, et te olete kohale tulnud, aga kui te ei saa tulla, siis äkki võiksite mõelda selle peale, kes saaks tulla teie asemel. nüüd äh, teine teema. Vahemere, Vahemeri on kuidagi väga tühjaks jäänud äh, pärast seda, kui päästeoperatsioone enam vabaühendused läbi ei vii ja Sofia operatsioon saab läbi ja siis on siin veel Frontexi ähm, äh, operatsioon, aga see jõuab vaid kolmekümne miili kaugusele äh, meie, kolmekümne meremiili kaugusele meie rannikust. nüüd äh, Euroopa Komisjoni TG Home on saatnud kirja teile ja teinud ettepaneku teatud koostööks Frontexi ja päästeoperatsioonideks Liibüaga Liibüa ametivõimudega. mina tahaksin teada, et kuidas see siis toimiks, kuidas siis nüüd äh, tühjas varemehes, Vahemeres, kus on ainult äh, kommertslaevad, äh, sõidavad, siis kuidas te teeksite seda siis koos Liibüa ametivõimudega, nii et seda siis nende päästekeskusest lähtuvalt ja mitte Roomast lähtuvalt või kuidas see siis täpselt käiks ja milline oleks teie suhe ehk siis MRCC on see lühend, et kas te teeksite nendega koostööd või siis teeksite koostööd MRCC-ga Roomas ma saan aru, et äh, siin Põhja-Vahemeres on see Temesi operatsioon ja teiselt poolt on siis Liibüa. aga kus on siis praktikas ikkagi teie vastutus, kui nüüd kõige lähem laev on äh, teie oma ja siis Liibüa äh, palub teil operatsioon läbi viia? suur aitäh, härra Kolmel! tänan, esimees, kõigepealt äh, soovin tänada teid ja tegevdirektor äh, Ležerit siia tulemast. ma tahan tänada kogu äh, Frontexit, kõik praegused töötajad juba teevad suurepärast tööd ja selle eest suur tänu. ma saan väga hästi aru sellest, et Frontexit laiendatakse nii personali kui tegevuse suunal. kümme tuhat ametnikku, see on väga suur arv muidugi. aga mina tahaksin esitada mõningaid muid küsimusi kui need detailsed küsimused, mida on siin esitatud. kas äh, teil on tunne, et Euroopa Liit ja täpsemalt äh, Euroopa Parlament võiks ja peaks muutma õiguslikku raamistikku, nii et äh, teha teil võimalikuks tõhus töö me võiksime ju teoreetiliselt äh, otsustada, et Frontex saab äh, veelgi rohkem äh, töötajaid. mingil hetkel oleks teil väga-väga palju töötajaid, aga minu küsimus on, et kas me sellega tõesti äh, lahendaksime need probleemid, mis meil on rändevaldkonnas, ma arvan, et mitte. meil on loomulikult vaja piisavalt töötajaid Frontexis, on ülimalt oluline, et me hoiame ära inimeste uppumise Vahemerel ja me peame kindlustama oma piire, aga kui me hästi palju äh, investeerime personali, siis lõpuks on tulemus selline, et inimesed on kõik äh, arvele võetud, registreeritud, päästetud, aga lõpuks läheb ikka kõik äh, viltu. mida meil tuleks seaduslikult muuta selleks, et me saaksime tõesti öelda, et Euroopa Liitu toimub sisseränne mitte ainult ähm, seaduslikult ja kõiki ei kontrollita, vaid neil inimestel saab olema siis ka siia jäämise õigusele. suur aitäh ja meie kolleeg härra Howard, palun. suure tänu teile, härra Leggeri, et te siia täna kohale tulite. mul oleks kaks küsimust, esimene neist on väga lihtne ja me ei jõudnud selleni eelmisel korral, kui te käisite eelarvekomisjonis. see kümme tuhat järgmiseks MFF-iks, kust see tuleb? kas see on Frontexi taotlus komisjonile, komisjon küsis, et kui palju teil töötajaid on vaja selleks, et järgmise MFF-i jooksul oma äh, tegevusi äh, läbi viia või on see siis kuidagi teistmoodi ja nüüd teiseks, millised on teie eelarvealased ähm, pinged ja milline on eelarvealane surve aastaks kaks tuhat kakskümmend? suur aitäh, annan nüüd sõna veel mõneks hetkeks proua Kreslele lisaküsimuseks. ei, siiski mitte nii, kas keegi tahab veel sõna komisjonist äkki? suur tänu, jah, teen väga lühidalt, nii palju kui mina mäletan, siis see kümme tuhat tuli mainimisele esimest korda härra Junckeri olukorrast liidus kõne jooksul nii et esimest korda mainiti seda siis. jah, ma saan aru proua Kresle muredest ja võtan need ka teatavaks selle kohta, et palju see kõik maksma läheb. kui lubate, härra esimees, jätkaksin. nii tahaksin lühidalt kinnitada, et komisjonis me töötame ka läbivaadatud versiooni kallal, mis puudutab kogu kokkuleppe finantsmõju aastani kaks tuhat kakskümmend seitse ja loodetavasti selles dokumendis saate te siis ka selgitusi selle kohta, mida proua Kresle soovis ja see juhtub siis lähipäevil. ja loomulikult mis puudutab korrektsioonikoefitsienti, siis eh, jah, komisjoni ettepanek, mis lugaks, lubaks jõuda saja protsendini, ei ole siiski tagatud lõpliku kokkuleppega, kuigi meile oleks see olnud kõige sobivam variant, sest et see võimaldaks äh, agentuuril ka saavutada oma eesmärgid, muuhulgas äh, uute töötajate värvamise osas. nii, teie nüüd äh, lõpetasite ja Home peadirektoraadi direktoriks, palun. jah, suur tänu tegelikult äh, ütles eelkõneleja kõik juba ära, nii et saan lihtsalt üle kinnitada, et me teeme väga kõvasti tööd selleks, et need viimased arvutused teile saata ja see tuleb juba õige pea. suur aitäh ja kui komisjon lubab, siis minul oleks kaks küsimust teile. härra peadirektor, kas siis nüüd ei ole nii, et meil on sellised õigusaktid, mis tegelikult eelnevad massilisele sisserändele ja äh, selle äh, tohutule ülemaailmsele mõjule, nii et kas agentuur äkki siis, äh, agentuuril oleks vaja seda, et mõningaid õigusakte muudetaks ja et need ei oleks nii-öelda ajast ja arust, nüüd äh, jällegi see kümme tuhat töökohta, kas see äkki siis ei võimaldaks hoopiski liikmesriikidel töökohti ära kaotada, ehk siis tekiks selline vahendite ülekanne liikmesriikide eelarvest Euroopa Liidu eelarvesse? ja võib-olla siis saame anda teile vast kümme minutit vastamiseks kui tõlgid meisse mõistvalt suhtuvad. tegemist on põhimõttelise teemaga meil. suur tänu, härra esimees, mis puudutab päästeoperatsioone. erinevatel põhjustel, mida te ka mainisite, proua parlamendisaadik, siis jah, on Põhja-Aafrika ranniku lähedal vähem äh, Äh, vahedain-, vahendeid ja vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja rahvusvahelisele mereõigusele, siis näiteks kui on äh, vajadus päästeoperatsiooniks ja kui näiteks õhust ähm, tuvastatakse vajadus päästeoperatsiooniks, siis on kohustus seda jagada ka kõikide äh, merepääste koordineerimiskeskustega ja sellele te viitasitegi MRCC-d töötatakse välja ka teisel pool Vahemere, Vahemerd. mingisugust struktureeritud kahepoolset koostööd Liibüa MRCC ja Frontexi vahel ei ole, küll aga on üks Euroopa Liidu eelarvest rahastatav projekt, mille eesmärgiks on töötada või luua siis just nimelt MRCC Tripolis, sest et tegemist on suure riigiga, suure Vahemere riigiga, nii et kui siis õhust tuvastatakse, et on ähm, äh, mingi keeruline olukord ja kui äh, merepääste äh, ühtegi laeva lähedal ei ole, siis mida me teeme, siis nii toimimegi, nagu ma selgitasin. nüüd äh, õigusaktide muutmine, mis võiks tuhastada, tuba, tõhustada meie agentuuri toimimist, siis see puudutab eelkõige tagasisaatmisi. Äh, meie oleme oma tegevust juba parandanud selles valdkonnas nüüd. nüüd kümme protsenti ebaseaduslikest sisserändajatest, kes saadeti tagasi Euroopa Liidu liikmesriigist mitte Euroopa Liidu liikmesriiki, sest seda tegi just nimelt Frontex. nüüd äh, me äh, töötame veel selle koostöö Äh, valdkonnas, eriti mis puudutab infovahetust liikmesriikide ametivõimudega ning võimalik kasutada ka infosüsteeme selleks, et reaalajas infot edastada. on ka Euroopa Komisjoni ettepanek tagasisaatmiste kohta ja see on samm õiges suunas, see võimaldab ähm, just nimelt tegeleda ka nii-öelda teise poolega, meie oleme välispiiridel ähm, tegevad äh, ja kui neil ei ole õigust saada mm, varjupaiga äh, taotleja staatus, siis nad tuleb tagasi saata. nüüd see kümme tuhat äh, piirivalvurit, piiri ja ranna valvurit, tuletan meelde siin numbrit Euroopa Parlamendile, et viis tuhat on puudu veel ja see lähtub siis meie äh, haavatavuse hinnangust, nii et teoreetiline arv kokku Euroopa Liidus peaks olema sada kümme tuhat. seda siis kokku Euroopa Liidus vastavalt liikmesriikide andmetele. et viis tuhat on puudu. nii et lihtsalt näidata teile, millisest äh, mastaabist me räägime ja et näidata, mida need kümme tuhat siis kujutavad endast kõikidest piirivalvuritest Euroopa Liidus. nüüd ähm, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve ja peamised riskid. tegemist on üleminekuperioodiga. eelmisel nädalal ma tutvustasin haldusnõukogule andmeid, mis olid meil kavas siis eelmiseks aastaks ja nüüd me teame, et ilmselt me peame neid siin äh, natukene korrigeerima ja minema tagasi haldusnõukogusse juba uue parandatud eelarvega. ja ma ei usu, et need riskid siin muutuksid reaalseks aastaks kaks tuhat kakskümmend, aga üleminekuperiood on meil käimas ja me nägime sama juba kolm aastat tagasi. mis puudutab teie küsimust, härra esimees esiteks olemasolevad õigusaktid ja kas need on juba aegunud. tegelikult me peame vaatama kaugemale rändest ja rääkima liikuvusest üldisemalt, meil on üleilmastunud maailm, kus liiguvad inimesed, kaubad, kapital ja ideed ja kaasaegne maailm tähendab seda, et jah, meil on vaja tuvastada sisse, ebaseaduslikku sisserännet ja neid inimesi peab olema võimalik ka tagasi saata, samal ajal peavad meil olema aga ka nutikad piirid, mis võimaldavad sadadel või sadadel miljonitel seaduslikel sisserändajatel reisida siin üleilmestunud majanduse kontekstis, kontrollid peavad olema tõhusad ja see ei puuduta mitte ainult äh, ebaseaduslikku sisserännet, vaid ka julgeolekuriskide äh, kõike, kõiki erinevaid vorme. ja kui lihtsustada nende inimeste liikumist, kes liiguvad seaduslikult, siis on see täiesti äh, positiivne ju ka Euroopa Liidu majandusele ja mõjutab positiivselt meie majandustega äh, suheldes välismaailmaga, nii et peab vaatama kaube, kaugemale rände teemast. ja nüüd, mis puudutab Liibüat. jah. Liibüa, nagu ma ütlesin, on meil siin teatavad ähm, arengud ära otsestatud, otsustatud juba Euroopa Liidu tasandil ähm, et siis äh, Liibüa rannavalve loomine, see projekt äh, sai nelikümmend kuus miljonit eurot Euroopa Liidult. Äh, meie agentuur ei pea organiseeritult operatiivselt sidet Liibüa ametivõimudega näiteks aga on agentuur osalenud Liibüa äh, rann, rannavalvurite või piirivalvurite väljaõppes koos äh, Sofia äh, või Sofia missiooni raames Itaalias ja on ka teisi koolitusi, mis on siis tsiviilmissioonide äh, raames ette nähtud. nii et kaudselt agentuur panustab siis Liibüa poole võimekuse tõstmisesse. suur aitäh ja sellega me täna ka piirdume. suur aitäh teile, härra direktor, suur aitäh teile kõigile. suur aitäh nende väga oluliste missioonide läbiviimise eest. ja mis on olulised kindlasti kõigile meie kodanikele. suur aitäh ka libe ja kontkomisjonide esindajatele ja esimeestele. suur aitäh teile kõigile, kallid kolleegid suur tänu ka komisjonile ja eelkõige tõlkidele, kes võimaldasid meil siin pikemalt rääkida üle aja. ja nüüd oleme me tänaseks lõpetanud ja kohtume homme kell üheksa. siinsamas. koosolek on lõppenud.